integreerimise suunas, et tagada Eurotsooni ja kogu ühtse turu stabiilsus, aitäh! suur tänu, lugupeetud volinik! meil on üks resolutsiooni ettepanek veel arutelu lõpetuseks, arutelu on lõppenud ja hääletamine tormu, toimub homme. järgmine päevakorrapunkt on David Martini raport teatavate riikide väljajätmine kaubandussoodustustest ja annaksin sõna raportöörile härra Martinile, neli minutit, palun. suur tänu, lugupeetud president Euroopa Liit on andnud ühepoolseid eelistusi meie AKV riikide partneritele WTO seadis selle küsimuse alla ning kaks tuhat seitse anti meile erand jätkata nende ühepoolsete eelistustega. see pidi äh, kehtivuse lõpetama siis, kui majanduspartnerluslepingud olid sõlmitud, samas aga ei ole lõppenud need kehtivused. tururegulatsiooni äh, Äh, määrus pidi pakkuma meile üleminekuklausli üks viis kaks kaheksa kahe tuhande seitsmendast aastast, andma äh, juurdepääsu kolmekümne kuuele AKV riigile, kellel on esialgne kokkulepe, kuid kes ei ole veel seda lepingut ratifitseerinud. Euroopa Komisjon leiab, et see äh, resolutsioon peaks nüüd kehtivuse kaotama ja eesmärgiks oleks need äh, eelistused lõpetada kahe tuhande neljateistkümnenda aasta esimeseks jaanuariks. minu arvates, president, on komisjonil vaid pooleldi õigus. jah, tõesti, määrus oli ajutine lahendus ja seega on selge, et selle lõppkuupäev peaks paigas olema. samuti on aga ka õiglane arenguriikidele väljaspool AKV riike saada sarnaseid majanduseelistusi, nagu nemad on saanud mina aga usun, et me peame seda ettepanekut vaatama praeguses majanduspartnerluskliima äh, läbirääkimiste valguses ja me ei tohiks lähtuda sellest, et kas äh, on õiglane või mitte, kuid seda, et panna Aafrika riigid sellisesse olukorda, kus nad peavad IPA-dele alla kirjutama ilma andmata neile äh, aega järelemõtlemiseks. ja seepärast Kaubanduskomisjon on teinud ettepaneku kaks tuhat kuusteist, esimene jaanuar, mis annab AKV riikidele mõista, et nende eelistingimused peavad ühele poole saama ja minu arvates annab ka realistliku ajakava läbirääkimiste lõpuleviimiseks mõned kolleegid on arutelude käigus mulle öelnud, et jah, tegemist on taaskord järjekordse tähtaja pikendamisega. kolleegid, see ei ole nii, sest kuni siiani ei ole meil äh, tähtaega olnud, see on esimene ettepanek, mis tähtaega puudutab. ja oluline on mõista, et see peab olema väga konkreetne, ehk siis seda tähtaega ei saa muuta ilma komisjoni täiendava ettepanekuta ja kokkuleppeta nõukogu ja parlamendiga. ja üsnagi ebatõenäoline on see, et komisjon teeks uue vastava ettepaneku komisjon usub, et kaks tuhat neliteist tähtaeg annaks äh, IPA läbirääkimistele täiendavat hoogu. ma pean ütlema, et rääkides kolleegidega paljudes riikides, kes sellega seotud on, usun, et pigem on tegemist vastupidise mõjuga. enamus neist peavad kaks tuhat neliteist aastat äh, ebarealistliku eesmärgina kui me selle poolt hääletaksime, siis minu arvates välistaksime selle, et seitseteist riiki sellest kavast osa saaks, nad lihtsalt ei suudaks selle kahe tuhande neljateistkümnenda aasta ettepanekuga äh, sammu pidada. kaks tuhat kuusteist aga oleks nende jaoks konkreetne ja saavutatav eesmärk. organisatsioonilistel põhimõtetel, poliitilistel põhjustel ja ja majanduslikel põhjustel leian ma, et kaks tuhat kuusteist on toimiv ja saavutatav eesmärk ja ma loodan, et praegusel hetkel suudame me veenda ka komisjoni selles, et tegemist on hea eesmärgiga, nemad saavutavad oma eesmärgi, nad saavad konkreetse kuupäeva eelistuste lõppemiseks ja samas anname me oma partneritele ka piisavalt aega läbirääkimisteks, suur tänu! suur tänu! ja nüüd lugupeetud volinik De Gucht äh, komisjoni nimel, palun. aitäh, president, äh, lugupeetud parlamendisaadikud. mõned teist on saanud äh, teatud sõnumeid, mis puudutavad seda, et Euroopa Liit on kaheksateist arenguriiki justkui hukule määranud see, mida teile aga öeldud ei ole, on see, et kuni üheksakümnendate lõpuni andis eh, Euroopa Liit Aafrika, Aasia ja ja Kariibi mere riikidele selliseid eelistusi, mis olid suuremad võrreldes teiste kaubanduspartneritega ja nad, kaubanduspartnerid seadsid seal küsimuse alla Genfis. WTO eh, eelistuste reeglid ei võimalda vahet teha riikidel, kes on sarnases majandusolukorras, välja arvatud erandi korral, mis meile viimati määri-, määrati kaks tuhat ja kaks tuhat seitse aasta vahel. samal ajal aga oodati seda, et me oma kaubandus äh, partnerlused viime vastavusse WTO reeglitega. kaks tuhat aastal kirjutasid Euroopa Liit ja AKV riigid alla Cotonou leppele ja lõpetati ja nõustuti sellega, et kaasajastatakse kaubandussuhted. ärgem unustagem, et kuni selleni siis isegi need väga üldised eelistused ei olnud piisavad selleks, et AKV eksporti Euroopasse suurendada. kuuekümne seitsmenda ja üheksakümne üheksanda aasta vahel AKV osa eh, langes seitsme koma seitsmelt kahe koma kaheksa protsendini. Cotonou lepingus, eriti kuueteistkümnendas artiklis, äh, viitasime me kahepoolsetele lepingutele, mis vastavad WTO reeglitele. ettepanek oli majanduslikult mõttekas, sest arvestades ähm, seda olukorda, samuti äh, sobis see ka tolle aja poliitilise nägemusega. rahvusvaheline üldsus oli mõistnud, et arengupoliitika ei koosne ei, ei sisalda alati kõige jätkusuutlikumaid nägemusi, Euroopa Liidu kaubanduspoliitika peab neid vajadusi kajastama. ma olen öelnud seda varem ja kordan veel kord, et kahepoolsetele lepingute e-, eelis on selles, et see võimaldab äh, neid äh, kokkuleppeid äh, rakendada piisavalt. lisaks sellele, et kaubandust soodustatakse, Äh, ning tariife vähendatakse, vähendatakse ka halba mm, juhtimist ja eriti korruptsiooni. ja veel kord äh, selgitaksin teile, mida see määrus endas äh, kajastab. kaks tuhat seitse peale seda, kui IPA läbirääkimised olid ühele peedu, viidud vähemalt poolte AKV riikidega, Euroopa Liit heas usus an-, võttis vastu turu juurdepääsu määruse, kuigi äh, jätkati äh, imp-, äh, nii-öelda vaba impordi võimalust Euroopa Liitu. me peame mõistma seda, et äh, meie iba ka lepingupooled äh, läheksid asjaga kaasa ja ratifitseeriksid selle kiiresti. osad nendest võtsid kasutusele vajalikud meetmed, kaheksateist aga ei teinud seda kuni viimase aastani Zimbabwe aga ratifitseeris selle hiljem. üheksa riikidest on vähim arenenud riigid ja jätkuvalt on neil ähm, äh, maksuvaba juurdepääs, sellepärast et nad saavad kasu algatusest kõik peale relvade programmist. seejärel jääb meile kaheksa riiki, keda ettepanek konkreetselt puudutab, mida me täna arutame just. selleks, et olla vähegi selgem, me räägime Botswanast, Kamerunist Cote d'Ivoire'ist, Fidžist, Ghanast, Keeniast, Svaasimaast. seega ma ei mõista, miks need kaheksa konkreetset riiki vajavad rohkem aega selleks, et kohaneda äh, vajadustega, mis meil olid selgelt kaksteist samal ajal, kui teised on suutnud kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks juba hakkama saada äh, nende tegevustega IPA-de suhtes võime me olla uhked, me jätkame läbirääkimisi praktiliselt kõikide IPA piirkondadega ja meil on vaid äh, käbutäis äh, probleeme Ida-Aafrika kogukondadega, Lääne-Aafrikaga ja äh, Lõuna-Aafrika teatud piirkondadega. me rakendame kokkuleppeid Kariibi merega, Papua Uus-Guineaga ja Ida-Aafrika riikidega. mõned neist jätkavad läbirääkimisi ka selleks, et saada, saavutada üldiseid regionaalseid kokkuleppeid see kokkulepe puudutab äh, minevikku. IPA-d, mis käivitati kahe tuhande seitsmenda aasta lõpus ehk siis see ei puuduta neid kõikehõlmavaid IPA-sid, mõlemad, äh, mõned äh, viitavad siin teatud ähm, ajahetkedega, me peame siinkohal lõpetama mineviku suhted ja vaatama tulevikku. kui täna on nii suur vastuseis, äh, kes soovivad seda aega pikendada, siis jääb mul üle vaid küsida, kas me ei anna alla ja ei jäta toeta need kaheksa äh, riiki ja, ja need ettevõtlikud inimesed nendes riikides, kui me seda aega äh, pikendame. miks Nabi-, Namiibia või mõne teise riigi ettevõtja, kes äh, soovib midagi korraldada, jätkuvalt maksma väga suuri impordimakse järgmise kahe, nelja või isegi seitsme aasta jooksul kuidas ettevõtted saavad äh, katsu-, äh, kasvada, kui investeeringud on nii kallid, kui palju ettevõtteid saavad paremini areneda, kui need tollipariifid on, äh, tollibarjäärid on eemaldatud? ja nad saaksid kaubelda enama kui lihtsalt põhikauba, põllumajandustoodetega vahetevahel on võimalik teha rohkem halba, tehe, soovides teha head kaks tuhat kümme veebruaris pöördusin parlamendi poole selleks, et täiendavalt äh, süvendada kaubandussuhteid. sel hetkel soovisin ma IPA läbirääkimisi edukalt lõpetada, äh, selleks, et need oleksid äh, WTO nõuetega vastavuses. volinikuna olen ma kohustatud jälgima ka Euroopa Liidu seadust seepärast ja ka oma veendumusele tuginedes seda, et vabakaubanduslepped on kasulikumad vaesetele riikidele, jätkan toeta-, toetust kom-, komisjoni ettepanekule selleks, et et see tähtaeg oleks kaks tuhat neliteist ja ma loodan, et see tarkus veenab ka parlamenti, suur tänu! suur tänu, lugupeetud volinik, ja nüüd äh, läheme fraktsioonide nimel kõnelejateni ja kõigepealt äh, härra Fjellner EPP nimel. suur tänu. me peame minema äh, tagasi tausta juurde, miks me üldse siin oleme. selle põhjuseks on see, et kõik kaubanduslepped Islandi, Aafrika, Lääne-India saartega kuulutati illegaalseteks, sest need äh, olid diskrimineerivad teiste riikide suhtes, sellepärast me otsustasimegi liikuda EPA-de suunas, äh, mis meil siis nüüd olemas on ja see kestis kõik väga pikka aega see on olnud isegi vastuvõetamatult pikk aeg ja meie, meie huvides on, et need lepingud rakenduks nii kiiresti kui võimalikult, sellepärast et ainult siis saame me toota paremaid investeeringuid ja paremat juhtimist nendes riikides. ja ainuke nende kaubanduslepete mõte on see, et öö, ületada lõhe vanade ebaseaduslike lepete ja uute lepete vahel, kuid kogu see arutelu meil siin praegu on selle ümber, kui kaua see suvaline olukord kestab veel mõned ütlevad äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda, mõned kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani. mul on tunne, et äh, see leiab aset kunagi tulevikus, aga mitte kohe. kuid just nüüd, äh, rohkem kui kaksteist aastat hiljem, peab see aset leidma sellepärast, et see olukord on ebaõiglane teiste vaeste riikide suht-, suhtes, kes ei ole AKV lepetega hõlmatud ja öö, äh, äh, nende suhtes, kes on ebalepingutega äh, hõlmatud, nii et me peame siin olema ausad ja ütlema, et meil on EPA-d ainult siis, kui me teeme niimoodi, et ajutistest lepingutest saaksid permanentsed lepingud, aga mis puudutab siis teisi vaeseid riike, nemad tahavad võrdsust. me peame ajutised lepped lõpetama ja sellepärast toetab Rahvapartei komisjoni ettepanekut ja me arvame, et on hea kui me püüaksime esimesel lugemisel võimalikult kiiresti juba reeglid sisse viima ja kui võimalik, siis selle üle ka hääletama ning tegema nii, et nõukogus viimane lugemine läbi läheks, sest meid lahutab ainult üks kuupäev, kuid see on midagi, mille suhtes me peaksime kokku leppima ja ma kutsun raporteeri üles kaaluma, kas me peaksime edasi arutlema nõukoguga, et äh, jõuda mingile kokkuleppele, aitäh! aitäh ja meil on siin küsimus, sinise kaardi küsimus härra Fjellnerile, härra Kamalilt. kas te olete valmis vastama? ma tean, et te olete valmis, palun, härra Kamal. aitäh, ma öö, äh, tahtsin küsida härra Fjellnerilt, kes siin rääkis aususelt, kas on aus sundida neid riike valima mitte osalema EPA-des? kes ei usu sellesse, et üks lahendus sobib kõigile, kes, kas, kas neile võimaldatakse selline valik, et kas see on õige, et vaestel riikidele ei osutata tähelepanu, sest nad keelduvad EBA-des osalemast? ja palun teie vastus üsna selge on, et mitte keegi ei sunni kedagi millelegi alla kirjutama, meie jaoks on see pakkumine, me anname neile võimaluse läbi rääkida EPA-dele, kui nemad valivad teiste tee, siis neid koheldakse kui äh, teisi vaeseid riike ja me oleme ausad nende ja õiglased nende suhtes kui mitte AKV riikide suhtes, kuid kui äh, kui, aga ebaõiglane ei ole see, kui illegaalsed lepped edasi kehtivad, ausam on EPA-dele alla kirjutada. suur tänu ja nüüd anname sõna härra Bernt Langele, kes esindab sotsialiste. suur tänu, härra president, härra volinik, kallid kolleegid mis puudutab neid olulisi äh, läbirääkimisi, siis äh, ei tohi meelest lasta ühte asja. Mm, lähtepunkt ei ole kõigile üks. meil on äh, siin üks volinik, ametnikud, kes on jõupositsioonil võrreldes noorte riikidega, kellel on piiratud võimed ja me peame nendele õiguse nimel andma rohkem aega, rohkem liikumisvabadust, äh, diskussioone läbi viia, me ei tohi jätta neile muljet, et me kas keelame neile eh, ligipääsu omale turule või sunnime neile mingisugused normid peale ja loomulikult ei ole keegi kohustatud millelegi alla kirjutama, kuid tegemist on partnerlusega, me peame leidma ühiselt lahendusi, mis rahuldaksid mõlemat osapoolt, kuid see tähendab, et teatud juhtudel on vaja lisaaega sellepärast äh, meie fraktsioon toetab David Martini ettepanekut pikendada äh, kahe aasta võrra seda perioodi, kuid muidugi tuleb kinni pidada kindlalt tähtaegadest. härra Fjellner, ma julgustan teid äh, toetama seda kompromisslahendust mida äh, samuti komisjon on laialdaselt toetanud, ma arvan, et see lubab meil edasi minna. aitäh, härra Rinaldi. Äh, härra volinik, kallid kolleegid, meie oleme selle ettepaneku poolt, see on kompromissettepanek. Äh, see on tasakaalustatud ettepanek, meil on konkreetne lõpptähtaeg ja me peame kõik mõtlema selle peale, kui absurdne on keelduda komisjoni ettepanekut aktsepteerimast. meil on siin lisa kaks aastat ette nähtud, et EBA-d lõpule viia, me peame siin vähem dramaatilised olema, ka volinik ütles seda oma sõnavõtus, me räägime siin kaubanduslepetest ja need on väga piiratud, kuid äh, siin on siiski äh, olulise küsimusega tegelemi-, tegemist, nii et äh, tegemist on teatud ebasümmeetriaga selle vahel, mida meie konstateerime oma poolt ja selle poolt, äh, mis puudutab AKV riike. nii et AKV riikide poolt ma ei tea, kas me saame neile midagi peale sundida ja kas see just viiks edasi neid läbirääkimisi. meil on vaja siin rõhutada just partnerluse vajadust ja veenmisjõudu. ma arvan, et need kaks lisaaastat oleks hea võimalus suurendada veelgi meiepoolseid jõupingutusi, et läbirääkimised lõpule viia ja veenda neid meie läbirääkimispartnereid, mitte ainult valitsusi, võib-olla me peaksime rahvusparlamentide mm, liikmetega läbi rääkima sest just nemad ratifitseerivad neid leppeid ja nendel on mõju äh, poliitilisele elule nende riikides ja võib-olla neil ei ole piisavalt infot, võib-olla me saaksime organiseerida siin seminare, mida pakuti ette KKV äh, assamblee jaoks, võib-olla me saaksime siin äh, kaasata valitsusväliseid organisatsioone. kui me tahame kaugele minna, siis me tahame koos minna palun nüüd proua Keller suur tänu. kui me teeme ettepaneku välja jätta mõned riigid, siis me sunnime nendele peale oma leppeid ja kõik keerleb Euroopa Liidu huvide ümber ning mitte partnerlusriikide ümber. meie eesmärgiks on vähendada vaesust ja see eesmärk vajab täitmist Kamerun, Namiibia, Cote d'Ivoire ähm, on nende piirangute tõttu väga mõjutatud ja äh, kui Keenia lep-, võtab need lepped vastu, siis see lõpetab lõunariikide vahelise kaubanduse. me peame siin kaitsma oma väärtusi, aga me ei saa sundida oma e, saame kellelegi peale, kui me tahame edendada kaubandusvahetust, siis me ei saa siin oma seisukohta peale sundida suur tänu. härra Schultz, palun. Äh, härra volinik, kallid kolleegid, meie räägime täna ühe ettepaneku teemadel, mis vähendab äh, Euroopa Liidu usaldusväärsust. me räägime oma partneritega läbi ja samas öö, äh, surutute neile noa kõrile ja nõuate, et neid mm, turulepetest välja jäetaks, nii et mm, me peaksime lihtsalt silmad peast häbenema. meil on siin äh, vaja kedagi, kes räägib asjadest nii, nagu nad on. ma tean, Äh, milline on seisukord äh, Aafrika riikides ja sellepärast äh, minu fraktsioon toetab proua Zimmeri seisukohta ja kutsume kõiki parlamendiliikmeid üles, kõiki siinviibijaid, samuti selle seisukohaga ühinema ja Arengukomisjoni seisukohta toetama selleks, et äh, mitte kriipsu peale tõmmata paljude aastate jooksul tehtud tööle ja kutsume üles äh, läbi viima nimelist hääletust. härra volinik, teie ettepanek äh, tõrjub välja paljud riigid meil on äh, siin palju teisi kaubandusjõude, kes on väga rahul selle ettepanekuga, kuid teie tahate, karistada teisi ja mis puudutab Namiibiat, siis tolli eelised võetakse ära ainult nendelt kaupadelt, mida kohapeal ei töödelda. see on see poliitika, me peame, mida me peame läbi viima, härra volinik teie seisukoht on piiratud, lühiajaline ja ma äh, nõuan, et te oma ettepaneku tagasi võtaksite. aitäh, härra Vital Moreira, palun. suur aitäh, lugupeetud president see seadusloomeline algatus tõstatab kaks küsimust. peamine küsimus on selline, kas Euroopa Liit võib oma soodustused ära võtta, mida AKV riigid praegu naudivad ja teha seda ühi-, ühepoolselt. partnerluslepete ratifitseerimine Euroopa Liiduga on siin ka seotud ja teine küsimus on see, milline ajakava meil võiks olla äh, asjaomaste lepete sõlmimiseks ja läbirääkimiseks sest Cotonou's kahe tuhande seitsmenda aasta versioonis ei ole mingit äh, ajakava ette nähtud. kõigepealt kahe tuhande seitsmenda aasta määrus oli üleminekumäärus, teiseks WTO reeglid ütlevad, et need äh, eeskirjad on äh, ebaseaduslikud ning tegelikult rikuvad WTO seadusandlust ning kolmandaks ähm, ühepoolsed kaubandussoodustused on ebaõiglased nii eh, vähem arenenud riikidele, kes ei ole AKV hulgas, eh, kui ka nende AKV riikide jaoks, kes on juba Euroopa Liiduga EPA-d sõlminud. mis puudutab tähtaega ja ajakava, siis komisjoni ei veennud eh, Euroopa Komisjoni argumendid ja komisjon tahab, meie komisjon tahab tähtaega kahe aasta võrra pikendada. me tahame kahe tuhande neljateistkümnenda asemel panna tähtajaks esimene jaanuar kaks tuhat kuusteist, kuna me leiame, et see on mõistlikum lähenemine. samal ajal me ei taha seda kõike liigselt pikendada. see jätkaks praegust ebaõiglast äh, olukorda, seda me ei taha. mina tahan, et koda David Martini raporti täielikult vastu võtaks. suur aitäh ja härra Murphy, teil on nüüd üks minut. ja selle ettepaneku kohta äh, käib äh, üks sõna. Äh, selleks on väljapressimine. Koolos vabaühendus ütles, et see võib äh, teatud sektoritel Euroopa turu sulgeda ning see on äh, asjaomaste riikide majandustele kohutavate tagajärgedega. näiteks Namiibia ähm, ähm, veiseliha ekspordid on umbes äh, kuusteist miljonit dollarit ma jagan raportori seisukohta, kui ta ütleb, et peamine mõte komisjoni ettepaneku taga on survet, survestada neid riike alla kirjutama EPA-dele. meie seisukoht EPA-de osas on selline, et Äh, nende populaarsus suureneb ja nüüd äh, tahetakse komisjoni poolt neid äh, riike sundida neid alla kirjutama. kuid selle kõige tulemusel ma pean siiski ütlema, et ma ei jaga raportööri seisukohta, et me peame riikidele rohkem aega andma, aga sellele vaatamata ma arvan, et komisjoni ettepanekuid me ka vastu võtta ei saa. suur aitäh ja nüüd proua Kutšet, üks minut suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud äh, volinik, te küsite, miks me peaksime äh, andma rohkem aega riikidele äh, selleks, et nad liituksid nende lepetega. Nad ei saa seda teha majanduslike ja poliitiliste tingimuste tõttu, mis on väga keerulised küsimus seisneb selles, kas me tahame, et need riigid edu saavutaksid või me tahame nad jätta üksinda riskantsetesse olukordadesse, kus nad praegu on. see kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tähtaeg, millega meie oleme välja tulnud, on meie arvates midagi, mis võimaldab riikidel oma kohustusi täita see tagaks suurema õiguskindluse Euroopa ettevõtetele ning riikidele, kes mm, siis panustavad nende asjaomaste riikide arengusse. kaks aastat ei ole tegelikult väga eh, tähelepanuväärne mm, ja pikk aeg ja seetõttu äh, hääletan mina homme selliselt, et me tähtaega kahe aasta võrra pikendaksime ja ma loodan, et te seda arvasite. härra Cashman, palun, suur aitäh, lugupeetud president, minu peamine mure selle ettepanekuga seoses on see, et see survestab AKV riikide valitsusi ähm, kirjutama alla ja ratifitseerima EPA-sid enne kui vaidlusküsimused on lahendatud, Euroopa Liit peab äh, tegema põhiväljakutsetega, millega AKV riigid on silmitsi, näiteks äh, regionaalne integratsioon. Euroopa on äh, heas olukorras, et mõista, et selline integratsioon võtab aega. mina olen Lõuna-Aafrika delegatsiooni juht ja ma olen väga mures sellepärast, kas Sadaki EBA osas on rahulolevust pakkuv lahendus leitud, leitud? praegu tundub, et seda ei ole ja mina arvan, et selline tähtaeg võib olla küll stiimuliks, aga see võib olla ka giljotiiniks, mis ei tee midagi head nendele, kellel on kõige suurem häda käes ja seetõttu ma äh, toetan Äh, äh, David Martini ettepanekut, ma leian, et tegemist on õiglase kompromissiga kõikidele osapooltele, eriti selle aasta kontekstis, mis on litmustestiks äh, ähm, Euroopa Liidu ja Aafrika ja Vaikse mere riigi partneritega, sest et me vaatame ju hetkel üle ka arengukoostöö instrumenti, me peame selle kõik väga õigesti ära tegema, aitäh! suur aitäh ja nüüd ma avan vaba mikrofoni vooru, kõigepealt saab sõna härra Ferreiro, palun, teil on üks minut suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik. see äh, määruse ettepanek äh, on hea näide selle kohta, äh, mis puudutab vastuvõetamatut väljapressimist, mis toimub EPA-de raames see on osa komisjoni strateegiast äh, hävitada AKV riikide ühtsus, survestades neid ükshaaval äh, ja siis naudides väljapressimise vilju äh, Need lepped on väga negatiivsete mõjudega AKV riikide jaoks ja see tähendab seda, et nende vastuseis nendele lepetele on täiesti õigustatud, me peame seda mõistma ja neid austama selle kõige eest. me peame tugevdama äh, Äh, sõprussuhteid ja koostöösuhteid nende riikidega. me peame meeles pidama, et tegemist on suveräänsete riikidega, me peame austama nende ainulaadseid äh, iseloomujooni ja me ei tohi äh, koloniaalsuhetelaadseid suhteid neile peale suruda. suur aitäh ja järgmine kõneleja on härra Patrice Tõnelja. palun, teil on sõna suur tänu, härra president. me teame kõik, et AKV teemalised läbirääkimised on väga pikad ja väsitavad ja selle teema puhul veel eriti. ühelt poolt näeme, et kolmekümne seitsmest riigist on vaid ei ole seitseteist neid veel ratifitseerinud ja me, me peame püüdma läbirääkimised lõpule viia kahe tuhande neljateistkümneks aastaks, kuid samas on tegemist ajutise meetmega. seetõttu ma arvan, et meie raportööri ettepanek on kõige parem võimalik kompromiss nii AKV kui komisjoni jaoks, sest meil on seega aega läbirääkimised lõpule viia ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tähtaeg, mis ei saanud kõikide toetust, ma sellest hoolimata teen ettepaneku lükata komisjoni ettepanek tagasi, aitäh. suur aitäh, see arutelu on tõesti väga huvitav, kui ma saaksin, siis ma paluksin ka sõna, aga ma ei saa seda teha ja seetõttu ma palun volinik De Guhtil komisjoni nimel see arutelu nüüd kokku võtta. suur aitäh, lugupeetud president ma võiksin teile ühe minuti oma kõneajast anda näiteks. seda muidugi eh, tingimusel, et te mind hiljem ei eh, takista kõnelemast. ma mõistan eh, neid märkusi, mida siin tehti, kuid ma palun äh, et te siiski keskenduksite vaid faktidele. et te keskenduksite sellele, milles see asi kõik on. asi on selles, et mitmed riigid ei ole alla kirjutanud ja või ratifitseerinud neid leppeid, mis kahekümne, kahe tuhande seitsmendal aastal sõlmiti, see on reaalsus. niisiis, me räägime minevikust. see mõte, et me tahame sundida neid riike äh, sõlmima ja ratifitseerima Äh, lõplikke majanduspartnerluslepinguid ei ole tegelikult õige. ma olen äh, siin välja toonud äh, kaheksa riiki, kes võiksid olla teatud viisil mõjutatud, ma loen need veel kord ette. Kamerun, Cote d'Ivoire, Fidži, Ghana, Keenia, Swazimaa. tegemist on eh, madalama sissetulekuga riikidega, lisaks on Botswana ja Namiibia, eh, kelle eh, sissetulek on keskmise kõrgema tasemel. ja arenguriikide kategoorias on meil kaks erinevad kategooriad, üks kategooria saab kasu eh, kõik peale relvade eh, süsteemist ja eh, teine kategooria saab kasu tariifide soodustuste kavast, aga me ei räägi praegu nendest riikidest, meie räägime hoopis riikidest, mille puhul me ütleme, et kui me ei lõpeta seda ajutist süsteemi, et siis et tegemist on siiski äh, piiratud riikide arvuga äh, suurest riikide hulgast, kellel oleks siis äh, ühepoolne juurdepääs Euroopa turgudele selliselt, et nad saavad maksu- ja kvoodivabalt Äh, importida Euroopasse kõike peale äh, relvade ja see tähendab seda, et see looks ebavõrdse olukorra selle kaheksa riigiga, mida ma mainisin, ning äh, viiskümmend, kuuskümmend riiki üle kogu maailma on siis halvemas olukorras. teiseks, kas me sunnime kedagi seda kõike tegema? ei, loomulikult mitte kui riigid ei taha ratifitseerida neid leppeid, mille nad ise kahe tuhande seitsmendal aastal sõlmisid, siis nad ei pea seda tegema ja isegi siis äh, on neil võimalus äh, uue lepingu läbirääkimisteks aga ma ei äh, saa aru, kuidas me oleme ebaõiglased, kuidas me tegeleme väljapressimisega või survestamisega, kui me palume riikidel, kes kahe tuhande seitsmendal aastal on lepingut sõlminud, ehk siis viis aastat tagasi seda on teinud ja seda on veel kolm-neli aastat eelnevalt juba läbi räägitud ja äh, kui paluda neil riikidel nüüd ratifitseerida see, millele te olete alla kirjutanud, mille te olete parafeerinud ja mida te olete lubanud ratifitseerida, tehke siis seda. Teil on viis või seitse aastat olnud aega sõltuvalt lähtepunktist ja me anname neile veel poolteist aastat lisaks aega selleks, et ratifitseerida olemasolev leping ja mitte äh, uut välja töötada. kas see on äh, tõesti ebaõiglane, kas see on väljapressimine? mina arvan, et äh, see ei ole päris nii. Pärl Lange ütles, et äh, siin on vastuseis tugeva komisjoni ja nõrkade riikide vahel. Äh, Bernd, ma kuulsin, et sa seda ütlesid. esiteks suur aitäh, et sa meid tugevaks nimetad, kuid te teate, et jah, mõned riigid on nõrgad aga samas on veel nõrgemaid riike neist, kellest me räägime. on vähim arenenud riike, aga nendest me praegu ei räägi, me räägime teisest riikide rühmast. Küsimuse all tegelikult ei olegi see, kas nad on nõrgad või tugevad. Küsimuse all on see, et me tahame, et nad ratifitseeriksid selle, mida nad on minevikus läbi rääkinud ja ratifits-, ja, ja alla kirjutanud me palume, et nad täidaksid oma kohustused, mille nad on võtnud mõne, mõni aeg tagasi enda kanda ja viimane märkus ähm, ähm, ähm, kauplemine saab edendada arengut. see ei ole tõsi, sest te näete nüüd, et olemasolevate kavade abil äh,, et väheneb äh, kaubandusmaht ja seda äh, tohutul määral. miks see nii on? seda sellepärast, et kaubandus kujutab endast rohkemat kui eksporti teistele turgudele. see hõlmab endast ka suhteid teiste turgudega. see hõlmab äh, kauba liikumist äh, mõlemas suunas. Äh, see hõlmab kaubandusabi, see puudutab ka elava turu loomist, mis tõesti saaks tooteid Euroopa Liitu eksportida. ja, ja ma tahan, et need riigid seda kõike teha suudaks, rohkem kui nad seda varem teha suutsid Äh, ma olen äh, kurb äh, sellepärast, et Aafrika ja Euroopa vaheline kaubandusmaht väheneb, see peaks hoopis suurenema. ja ma olen väga paindlik EPA-de puhul, mida me peame veel teatud regionaalsete üksustega läbi rääkima, mul ei ole asümmeetriaga tegelikult probleemi. ma loodan, et nad saavad Euroopa Liidu palju rohkem eksportida, me oleme valmis neid aitama kaubalihtsustusmeetmetega kaubandusabimeetmetega, minu kolleeg Andres Piibalks on minuga selles osas täiesti nõus, aga nemad peavad ka omalt poolt oma kohustusi täitma selleks, et me saaksime edasi liikuda ning et me saaksime luua eh, kindla õigusliku süsteemi, kus on õiguslikud kohustused ja, ja õigused ja seda kõike läbirääkimise raamistikus. see on see, mida me palume ja seetõttu ma eh, jään endiselt selle meiepoolse ettepaneku juurde ja ma siiralt loodan, et homme, kui te hääletate, siis te võtate seda arvesse see kõik ei ole suunatud arenguriikide vastu, see ei ole Aafrika vastu, hoopis vastupidi, me teeme seda kõike selleks, et meil oleks head ja küpsed kaubandussuhted riikidega, kes peaksid arenema. kes peaksid arenema ja need riigid on esmajoones Saharas lõuna pool asuvad Aafrika riigid ja see ei ole lihtsalt juhuslik kokkulangevus, suur aitäh tähelepanu eest! aitäh! lugupeetud äh, volinik teile ja nüüd saab härra Martin sõna selleks, et arutelu lõpetada. suur aitäh, lugupeetud äh, president volinik, te peate kojale selgitama seda, miks äh, mõned riigid, kes EPA-t on parafeerinud, ei ole neid ratifitseerinud. härra Scholz ja Cashman on seda juba ka öelnud, et üks ebaeesmärgi peaks olema regionaalne integratsioon ja Äh, me oleme mõned riigid äh, pannud just mitte võimatusse, vaid äh, siis vähemalt raskesti hallatavasse olukorda. näiteks võtame Keenia. kui Keenia ühepoolselt ebaratifitseeriks, siis ta katkestaks oma suhted Ida-Aafrikaga ja me paneme selle riigi olukorda, kus nad peavad kas katkestama suhted Ida-Aafrikaga või kannatama majanduslikku kulusid kui nad EPA-t ei allkirjasta, siis ähm, see on lausta nende majandusele. samal ajal äh, see parlament ja komisjon siis võtavad vastu tõenäoliselt Kolumbia vabakaubandusleppe, mis annab ähm, äh, Kolumbiale, nende suurele rivaalile eelise. niisiis äh, me ei taha anda neile äh, kaitset igavesti, me tahame anda neile kaks-kolm aastat selleks, et leida lahendus, äh, et äh, otsida lahendus, kuidas oleks võimalik jala kirjutada ebale ja jääda Ida-Aafrika partnerluse liikmeks. Botswana, Namiibia, ka nemad on sarnase surve all, kui me räägime suhetest Lõuna-Aafrikaga. lugupeetud volinik, minu seisukoht on lihtne Eh, teie tahate kahte tuhat neljateist, sest et teie leiate, et see lükkab käima läbirääkimised. mina ei taha kahte tuhat neljateistkümmet näha, sellepärast et ma arvan, see teeb hoopis vastupidist. esiteks, eh, see eh, rikub suhted AKV riikidega ning teiseks ma arvan, et see annab meile võimatu tähtaja Äh, tähtaja, mida ei ole võimalik täita. Äh, meie kojana ütleme teile seda, et ärgem kiirustagem asjadega, pangem paika tähtaja, ma kordan seda, mida ma siin alguses, et see meie uus tähtaeg oleks äh, kivisse raiutud, see ei oleks paindlik tähtaeg ähm, kaks tuhat kuusteist ei ole ebamõistlik tähtaeg, see annab äh, riikidele aega asjad korda seada, aga samal ajal ma loodan, et see jätab meist mulje kui mõistlikumatest ja kannatlikumatest äh, osapooltest, aitäh! ma lõpetan arutelu ja hääletame seda äh, raportit homme kell kaksteist. suur aitäh ja liigume nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on kolleeg Karensi raport liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelised energiakokkulepped.